proua Francesca Baracciu kahekümne kaheksandast veebruarist kaks tuhat neliteist on Itaalia parlamendi valitsuse liige. Klaus-Hainer Leene on esimesest märtsist kaks tuhat neliteist kontrollikoja liige ma õnnitlen mõlemaid ametisse nimetamise puhul ja vastavalt artiklile neli kodukorras parlament kuulutab need mõlemad kohad vabaks. proua Baratšuko on nimelt kahekümne kaheksandast veebruarist ja härra Leene koha esimesest märtsist teisipäeval vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend neli koos äh, nõukogu presidendiga kirjutan alla viieteistkümnele õigusloomelisele äh, aktile, need on vastu võetud ja protokollis avaldatakse nende õigusaktide pealkirjad. tuleme nüüd päevakorra juurde. meil tuleb päevakord äh, kinnitada.